Welcome back. Welcome back and please be seated. tere tulemast tagasi, palun asuge oma kohtadele. väga meeldiv, et te kõik siin olete. meil on veel natukene aega. kohvipaus on läbi. ning nüüd jätkame kuni seitseteist kolmekümneni järgmise teemaga, sest siis peaks algama viimane paneelarutelu, nad on juba kohal, ma näen. tere tulemast, härra Liberovski. Äh, Euroopa äh, aseandmekaitseametnik ning tervitame ka professor Pellegrinit. aga kõigepealt vaatame läbi kõige tähtsam osa. nimelt kodukorraalane arutelu. meile on esitatud muudatusettepanekud kodukorra kohta. artiklis kuus kodukorras kooskõlas kahekümne kolmanda ja kahekümne neljanda aprilli kaks tuhat seitseteist Bratislavas toimunud spiikrite konverentsil vastu võetud dokumendiga tehakse kahe aasta jooksul pärast äh, rühma loomist äh, muudatusettepanekud kodukorda. ning seda koostöös Euroopa liikmesriikide parlamentide spiikritega. veebruaris kuulutati välja lõpptähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks Bukarestis, see oli neljas september. kolmteist muudatusettepanekut esitati delegatsioonide poolt esitasid Taani töörühm, Bulgaaria, Rumeenia, Sooma ning Horvaatia parlamendid oma muudatusettepanekud. mis puudutab Taanit, siis, siis esitati ka mitmed kirjalikud eh, muudatusettepanekud kodukorda. kõik muudatusettepanekud, mis meieni jõudsid on teile ka juba ette laiali jagatud. siin on öö, muudatusettepanekud, mis puudutavad Taani parlamendi osalust, te teate, mis Taaniga on. Taani öö, ei ühinenud öö, selle koostöösüsteemiga seoses Lissaboni lepinguga sõlmitud erandiga ning seetõttu toimuvad läbirääkimised Taani eraldi osaluse üle Europoli järelevalves. selleks, et nüüd need muudatusettepanekud üle vaadata, teen ma ettepaneku Äh, ning äh, eesistujate troika nõustus ka selle menetluskorraga, äh, kus me arutame ning kiidame heaks need muudatusettepanekud. siin on meil kaks võimalust nüüd. kui muudatusettepanekud võetakse vast-, muuta-, muudatusettepanek võetakse vastu ühehäälselt, tähendab see seda, et koheselt on muutunud ka kodukord. kui ühehäälsust ei saavutata mõne muudatusettepaneku puhul siis tähendab see seda, et muudatusettepanek pole vastu võetud ning kodukorra asjaomane artikkel jääb samaks. säilib staatus quo. igatahes meie arvates esmaspäevane ja teisipäevane arutelu tähendab, et kodukorra reeglite ülevaatamise äh, menetlus on selleks korraks lõppenud. alustame esimese teemaga. muudatusettepanekud, mis puudutavad Taani parlamendi osalust meie järelevalverühmas. ma juhtisin sellele teemale tähelepanu ka meie ühises kirjas teile. ning see muudatusettepanek avaldati ka niinimetatud IPEX-i veebileheküljel. muudatusettepanekud esitati töörühma poolt, kus osales ka Taani, kus osalesid äh, Troika ning Taani parlament ning mis esitati meie äh, järelevalverühmale meie kaaseesistujate poolt. kaaseesistujatena teeme me ettepaneku et need muudatusettepanekud kodukorrale võetakse vastu, mis puudutavad siis Taani parlamendi osalust kontrollrühma töös. selle tulemusena oleks Taani parlament piiratud õigustega liige meie järelevalverühmas, selle asemel, et ta oleks vaatlejaliige, nagu ta praegu on muudatusettepanekutega tuuakse sisse eraldi reeglid, mis reguleerivad siis Taani parlamendi õigusi meie järelevalverühmas. Taani parlament ei osale otsuste tegemises, aga tema seisukohad lähevad protokolli kirja. järelevalverühma kohtumised ei toimu Taanis, kui Taani on Euroopa Liidu eesistujamaa ja Taani ei saa esitada äh, järelevalverühma äh, esindaja kandidaati äh, Europoli haldusnõukokku. selline positsioon kiideti heaks ka meie kui kaasesistujate poolt ning see on senise töö tulemus. et nüüd selgitada Taani parlamendi positsiooni selles küsimuses, anname me kaheks minutiks sõna Taani parlamendi esindajale, härra Rasmus Nordqvistile, kes juhib Taani parlamendi delegatsiooni. palun. aitäh Troikale ja kaaseesistujatele selle töö eest, mida me oleme viimase kahe aasta jooksul teinud. lahenduse leidmine oli keeruline Äh, selleks, et Taani parlament saaks siinse rühma töös osaleda. töö oli intensiivne, aga väga hea minu arvates. see lahendus, mis leiti, on kõigile pooltele hea, me saame tõesti osaleda täielikult selle järelevalverühma töös. eelkõige tahaksin ma tänada libe komisjoni persoma-, personali Euroopa Parlamendis suure abi eest lahenduse leidmisel mis oleks kooskõlas kodukorra reeglitega, aga võtaks arvesse ka Taani parlamendi soove osaleda siinses järelevalverühma töös. seega me oleme lahenduse üle väga rahul ning loodetavasti teised liik-, teiste liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament toetab seda lahendust ka, aitäh! The... aitäh! Taani parlamendi esindajale härra Nordqvistile selle ettekande eest, mis puudutab selle töö tulemust. kas keegi soovib sõna? olla va-, kas keegi on vastu? või soovib kommenteerida selle töö tulemust? jah, keegi siiski soovib. Poola parlament, jah. Wybrzmiało, co w sytuacji, kiedy... jah. mul on just küsimus, mis juhtub siis, kui Taani on eesistuja riik, kes osaleb siis troika töös Europoli haldusnõukogus, sest tavaliselt ju Troika on organiseerimispädev üksus. milline see lahendus siis saaks antud juhul olema, ma ei saanud päris täpselt aru. Past... lahendus oleks selline, et eelmine liikmesriik um, eesistujamaa rotatsioonis ühineb Troikaga sellel eesmärgil. see tuleneb lihtsalt sellest olukorra spetsiifilisusest ja sellest, et Taani ei ole päriselt selle alaga ühinenud. ehk siis järgmine liikmesriik rotatsioonis, eesistujamaa rotatsioonis on see, mis asendab troikas Taanit. et troika oleks ikka troika. selline oleks praktiline lahendus. kas on veel kommentaare või vastulauseid? kui ei, siis öö, võtke arvesse, et me võtame selle muudatusettepaneku kodukorda reeglitesse vastu ühehäälselt. see on meie töörühma reegel. Te olete kõik nõus? seega, kodukorra reegleid muudetakse vastavalt meie praegusele otsusele ning muudatused jõustuvad tänasest, praegusest hetkest. Te olete kõik sellega nõus, seega vastu võetud nüüd annaksin sõna kaaseesistujale, kes juhib ülejäänud arutelu muudatusettepanekute üle kodukorda. aitäh! nüüd läheksime delegatsioonide muudatusettepanekute juurde. maksimaalne kõneaeg delegatsiooni kohta on kaks minutit. annan sõna liikmesriikide delegatsioonidele muudatusettepanekute tutvustamiseks muudatud ettepanekute järjekorras, nii nagu nad nimekirjas on. kõigepealt Holland, proua Monika Denpool, muudatusettepanek, muudatusettepanekud üks, viis ja kaheksa, palun. austatud järelevalverühma liikmed, suur tänu võimaluse eest esit-, menetleda muudatusettepanekuid. meie, meil on neli eesmärki, nimelt läbipaistvus, ajakohasus, järjepidevus, konsensus ja neutraalsus meie esindatuses muudatusettepanekud puudutavad seda, et dokumendid peaksid olema ajakohaselt kättesaadavalt ennem eh, meie iga töörühma koosolekut samuti tuuakse sisse nõue, et kaaseesistujad edastavad ka öö, äh, motivatsioonikirja, kui mingid küsimused tagasi lükatakse. me võtame tagasi muudatusettepaneku selle osa, millega tuuakse sisse maksimaalne ajaperiood, mille jooksul Europol saab küsimustele kirjalikult vastata. miks? sest Europol on juba taganud äh, äh, selle, et kuue nädala jooksul vastatakse küsimustele mis puudutab ülejäänud muudatusettepanekuid, siis äh, esindajad Euroopa, äh, e-, Europoli haldusnõukogus äh, teeme me ettepaneku järjepidevuse mõttes, et esindajad oleks seal poolteist aastat. vastu, kinnitamine peaks toimuma ühehäälselt, muidu peaks kehtima tavaline häälteenamus. peale selle teeme ettepaneku, et esindaja, kes valitakse, ei peaks pärit olema liikmesriigist, mis parasjagu kuulub Troikasse. aitäh! järgmisena Bundestagi esindaja ja Bundesragi esindaja äh,, äh, raati esindaja proua Susanne Mittag. zum äh, Liebe Kolleginnen, aus unserer Sicht kolleegid, praegusel hetkel on äh, kodukorra ellurakendamine näidanud, et me peaksime natukene ikkagi tõhustama oma äh, järelevalverühma tööd. me tegime muudatusettepaneku kaks, kus me ütleme, et me, järelevalverühm on oluline parlamentaarne instrument, et kontrollida Europoli tööd me peame saama ka piisavalt infot selle jaoks. Äh, äh, ning kõik äh, meie töörühma liikmed peavad saama piisavalt informatsiooni, seetõttu teeme me ettepaneku, et artiklis neli kaks kodukorras oleks kirjas, et kõik kontrollrühma liikmed, liikmetele jagatakse Äh, kogu informatsioon läbi uue tehnika, tehnoloogia peaks olema täiesti võimalik. aitäh. Tšehhi esindajate koda. härra Jaroslav Petšov. muudatusettepanekud kolm ja seitse. Slovo paní předsedající. Dovolte mi, abych představil naše pozměňující. Aitäh tutvustaksin meie muudatusettepanekuid. Nende mõttest rääkisime me juba Bukarestis, meie arvates oleks õiglane, et järelevalverühma liikmete puhul kehtiks samasugune rotatsioon nagu eesistujariigi puhul. see tagaks ka järjepidevuse. see mõjutab ka seda, millised on nende koostatud raportid. minevikus oleme me näinud ka üheleheküljelisi raporteid, millest mingit erilist kasu pole olnud. see kõik sõltub konkreetsest inimesest. mis puudutab teist muudatusettepanekut, siis me leiame, et oleks mõistlik muuta hääletuskorda eelistatav oleks loomulikult, et me jõuame alati konsensusele. aga me oleme valmis leppima ka COSAC-i süsteemiga. kui, seega, kui me konsensusele ei jõua, peaks kehtima kvalifitseeritud häälteenamus. aitäh! nüüd ühismuudatusettepanekud. Saksa Bundestag ja Bundesrati Rumeenia ja Horvaatia delegatsioonide poolt. proua Florea, Rumeenia parlamendi esindaja, palun. aitäh. meie toetame muudatusettepanekut neli artiklile neli lõikele kaks, mis puudutab äh, õigust esitada küsimusi me soovime, et meil oleks paika pandud see kuuenädalane tähtaeg, mille jooksul Europol peab äh, meie rühma liikmete küsimustele vastama. samuti sooviksime me, et äh, troika, mitte kaaseesistujad, kontrollivad, kas küsimused on ka vastuvõetavad sest parem on, kui asja kontrollivad neli inimest, mitte kaks inimest, see tooks kaasa ka suurema legitiimsuse küsimustele. samuti tahaksime me, et küsimused ja vastused oleks olemas IPEX-is sest kuna küsimusi on järjest rohkem, siis saavad saadikud ka kontrollida, kas mõni küsimus on juba varem küsitud, mida nad sooviksid esitada. seda muudatusettepanekut toetavad ka Saksa ja Horvaatia delegatsioonid. samuti on oluline, et kõik need küsimused saadetakse edasi kõikidele meie äh, Äh, järelevalverühma liikmetele ja seda läbipaistvuse eesmärgil. teine muudatusettepanek, mida toetavad need kolm delegatsiooni, puudutab artiklit üheksa lõiget viis. täpsemalt äh, haldusnõukogu liikme esitamise korda. ja vastavalt Euroopa Liidu eesistujariigi rotatsiooni põhimõttele ning tulenevalt liikmesriikide võrdsuse põhimõttest sooviksime me, et iga liikmesriik saaks eesistumise ajal esitada omapoolse liikme haldusnõukokku. et see asjaomane liikmesriik mõistaks paremini, mida parasjagu arutatakse haldusnõukogus. oleme näinud, et see artikkel viis, seda on, soovivad muuta ka teised delegatsioonid ning eesmärk on sama. ehk siis äh, ametiaeg oleks viis kuud. me paluksime, et teised delegatsioonid toetaks meie muudatusettepanekut konsensuslikult. kui see võimalik ei ole, siis oleme valmis leppima ka teistsuguse lahendusega, nagu haldusnõukogu direktor juba ennem ütles. selle haldusnõukogu see haldusnõukogu koosneb ühest äh, liikmest ja ühest asendusliikmest igast liikmesriigist. meie teeksime ettepaneku, et seal oleks kaks liiget ja üks asendusliige ja kaks kaaseesistujat, seega säilitatakse äh, järjepidevus, sest äh, liikmelisus on viis aastat haldusnõukogus. vastavalt Euroopa Liidu määrusele. kui nii öö, täis- kui asendusliige osalevad Europoli haldusnõukogu kohtumisel, siis saab sõna ainult üks nendest. ning me teame ju ka, et kaasesistujatest üks vähemalt saab alati osaleda. aitäh, nüüd Portugali delegatsioon. proua Ota Silva muudatusettepanek kuus. Thank you, I am here <laughs> Thank you, Mrs President. aitäh, proua eesistuja ja head kolleegid, kuna meil on olemas tõlge, siis kõnelen portugali keeles, et tutvustada meie muudatusettepanekut artikli viis osas. kolleegid, nagu ma eelmisel koosolekul Bukarestis ütlesin, siis me oleme teataval määral suluseisus selles osas, mis puudutab meie esindatust Europoli haldusnõukogus. Portugali delegatsiooni ettepanek oleks, et me ei kasuta rotatsiooni põhimõtet. seega meie ettepanek näeb ette seda, et meil on kaks isikut kes äh, siis esindavad äh, meid Europoli haldusnõukogus ning need isikud äh, valitakse nende hulgast, kes on parasjagu Euroopa Liidu Nõukogu eesistujamaa. Portugali delegatsioon palub, et seda ettepanekut võetakse arvesse, et me saaksime saavutada tasakaalustatud lahenduse, mis on kõigile osapooltele rahuldav ja selline olekski meie ettepanek. Thank you and then House of aitäh ja nüüd Küprose esindajate koda. härra Dmitris Dmitrijev ning äh, muudatusettepanek kümme. suur aitäh. meie muudatusettepanek artikli viis osas tugineb äh, samale põhimõttele, millest me rääkisime Bukarestis. aga ka siis, kui me varasemalt teemast rääkisime, siis me arvame, et esindaja tuleks nimetada sellest riigist, kes parasjagu on eesistujamaa. kui see riik pooldab järjepidevust ning äh, soovib määrata esindaja eelmisest eesistujamaast, siis äh, palun väga, see on täiesti sobilik. aga neil on võimalik määrata esindajaks äh, iga liige, isegi Euroopa Liidu Parlamendi liige. selle muudatusettepaneku aluseks on see, et see annab töörühma juhtivale riigile ülesande määrata see isik ja nemad saavad eh, esimese valiku teha. üsna paljud paistavad sellega nõus olla ja ma loodan, et te ükshäälselt seda toetate. aitäh ja nüüd Rootsi Riksdag, kes on siis Rootsi delegatsiooni juht ning nende muudatusettepanekud üksteist ja kolmkümmend. Teil on sõna suur aitäh. nüüd äh, töörühma esindaja äh, nimetamine Europoli haldusnõukokku. me tegime ettepaneku, et tuleks äh, kehtestada automaatne järjestus selle esindaja määramiseks Europoli haldusnõukokku. me ei taha arutada pikalt selle esindaja määramise üle ja seda aega tuleks äh, kulutada meie põhiülesande täitmisele. automaatne järjestus peaks olema seotud äh, eesistuja rotatsiooni põhimõttega. me saame täielikult äh, aru sellest, et me peame tagama järjepidevuse aga meie meelest on olulisem anda kõikidele riikide parlamentide delegatsioonidele äh, võrdne võimalus äh, avaldada arvamust ning äh, avald-, näha oma silmaga, kuidas Europoli haldusnõukogu töötab. kuid see automatiseeritus tuleks eraldada meie otsuste tegemise õigusest. veel paar sõna meie muudatusettepanekute kohta, mis puudutab äh, siis äh, ka kodukorra ülevaatamist ja jõustumist. meie meelest äh, jõustumissätteid tuleks muuta nimelt äh, muudatust peaks jõustuma mõnda aega pärast seda, kui see on vastu võetud. sellega hoiame ära ohu, et äh, äh, vastu võetud muudatusettepanekud mõjutavad kuidagi samal koosolekul arutatavaid päevakorrapunkte. ja nüüd artikkel kuus punkt kaks ja erimenetlus Äh, mis puudutab äh, muudatusettepanekute esitamist kodukorra suhtes ja nende ettepanekute kaalumist. meie järelevalve töörühm on äh, alles alustamas oma tegevust ning seepärast me peame, on arusaadav, et me peame kohandama oma tegevuse eeskirju. me ei tea alati, mis on tulemused kui meil on hästi toimivad äh, protsessid, äh, siis oleme edukad ning äh, me jätame alles tõhusad sätted ning eemaldame need, mis ei ole nii tõhusad. aitäh ja nüüd Euroopa Parlamendi delegatsioon, Chris Peters ja muudatusettepanek number kaksteist. aitäh, proua esinaine ma võin teile rääkida Euroopa Parlamendi äh, seisukohast äh, seoses äh, Europoli haldusnõukogu esindajaga. meie seisukoht on väga selge, esindaja tuleb valida kõigi täisliikmete hulgast, mis sisaldab loomulikult ka Euroopa Parlamenti. see tuleks valida kaheksateistkümneks kuuks võimalusega pikendada seda perioodi kuue kuu võrra. nüüd äh, artikli neli punkt üks A muudatus, äh, meie delegatsioon on osaliselt selle muudatusettepanekuga nõus ja meil oleks mõned küsimused selle kohta. kui me uut ettepanekut äh, loeme, siis oli palju küsimusi siin uue sõnastuse kohta osaliselt võime sellega nõus olla, aga meil on mõned äh, küsimused notion of procedure motions fraasi kohta. nüüd muudatusettepanek kolm, artikkel neli punkt üks E. me, meie delegatsioon ei ole absoluutselt selle muudatusettepanekuga nõus äh, Bratislavas äh, toimus kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal arutelu ning selle muudatusettepanekuga me nõus olla ei saa muudatusettepanek neli ja artikkel neli punkt kaks, äh, õigus esitada küsimusi. me võime osaliselt äh, muudatusettepanekut põhimõtteliselt toetada, aga võib-olla ei ole vaja äh, kodukorda muuta, sest meil on suunised, mis eelmisel nädalal kõigile liikmetele saadeti ning väga paljud elemendid on nendes suunistes juba olemas seega meie meelest ei ole ehk vajalik äh, kodukorra muudatusettepanekud selles osas vastu võtta. muudatusettepanek viis ja artikkel neli kaks. Äh, Euroopa Parlament võib osa muudatusettepanekut toetada, aga ei ole nõus selle tekstiga. ja viimaseks muudatusettepanek kolmteist, mis puudutab äh, artiklit kuus ja lõppsätted Euroopa Parlamendi delegatsioon ei ole nõus äh, Rootsi poolt tehtud muudatusettepanekuga. see on Euroopa Parlamendi delegatsiooni ühine seisukoht. Several... aitäh. kuna meil on palju kirjalikke äh, kommentaare samuti, mis puudutavad äh, kodukorra muudatust ja kui need delegatsioonid soovivad sõna võtta, siis võin, võime neile sõna anda. kaks minutit iga delegatsiooni kohta. ja järjekord äh, tuleneb sellest, millal me saime vastavad äh, kirjalikud ettepanekud. Ungari delegatsioon. parlamenti ellenőrző csoport magyar delegáció aitäh! delegatsiooni juhina seoses sellega, eh, mis on kirjas seitsmenda mai kirjas, mis puutub haldusnõukogu nimetamisse, siis on see võetud järgmise koosoleku päevakorda, suur tänu Bulgaaria ja Rumeenia delegatsioonile meie oleme jätkuvalt seisukohal, et volituste tähtaeg on asi, mis tuleks paika panna konsensuslikult ja pikaajaliselt. üks võimalus on äh, voli-, delegeerida see äh, eesistujale et oleks sidusus ja lisaks teeme ettepaneku, et esindaja, kes selle ametikoha vastu võtab, peaks olema ühest nendest kolmeteist, kolmest liikmesriigist, kes äh, ühiselt kokku panid nõukogu mm, tegevuskava kaheksateistkümneks kuuks. aitäh! Thank you and then suur aitäh ja nüüd Tšehhi sõnad ja härra Miroslav Linetu aitäh, proua esinaine. ma võin kinnitada äh, seda, mida Tšehhi parlamendi kolleeg varasemalt juba ütles. me oleme nõus kõigega, välja arvatud sellega, et meie töörühma esindab äh, eesistuja delegaat või äh, eesistujakolmiku liige kaheksateist kuud. meie meelest peaks see periood olema kaksteist kuud. lisaks me toetame kodukorra ümbersõnastust äh, nii, et see sarnaneks rohkem Kosaki töökorraga. loodetavasti leiame selle osas konsensuse. ja me jõuame Äh, konsensusele ning meil ei ole vaja äh, enamushääletust läbi viia enam. aitäh ja nüüd palun Iiri delegatsioon. aitäh, proua esinaine. ma sooviksin äh, rääkida Iiri seisukohast äh, meie töörühma esindaja valimise kohta. me rääkisime sellest üksikajalikult äh, Iiri parlamendis vastavas komisjonis. ja meie ühehäälne arvamus on, et Europoli haldusnõukogu esindaja tuleks nimetada selle parlamendi delegatsiooni hulgast, kes parasjagu on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujamaa. seega äh, esindaja mandaat peaks piirduma eesistumise kuue kuuga, kuigi seda võiks olla võimalik teatud juhtudel pikendada. näiteks juhul, kui äh, eesistujamaa ei soovi seda äh, kohta mis iganes põhjusel võtta meie arvates on see kõige õiglasem ja võrdsem lähenemine, sest see annab igale liikmesriigile samasuguse võimaluse haldusnõukogus osaleda. see on ka kõige läbipaistvam lähenemine ning see võimaldaks äh, riiklikel delegatsioonidel äh, juba aegsasti planeerida, millal nemad selle äh, rolli võtavad. Thank you and then aitäh ja meil on ka kirjalik äh, ettepanek Sloveenia delegatsioonilt. aga Sloveenia delegatsioon äh, sõna ei soovi, sest nad ei ole täna siin kohal. hästi. Now we will continue with the exchange of views on nüüd äh, jätkame arutelu äh, kodukorra muudatusettepanekute üle. Äh, mitu kõnelejat soovivad sõna saada? ja härra Appel Poolast, palun. Teil on sõna. E, suur aitäh. minu meelest on oluline et Europol ei ole mitte ainult tõhus, vaid ka läbipaistev. me toetame kõiki muudatusettepanekuid, mille eesmärk on tagada, et Europoli äh, suhtlus ja vastused jõuaksid vastavate inimesteni nii kiiresti kui võimalik. lisaks peaks Europol olema läbipaistev. inimene, kes määratakse Europolis töötama või seal esindaja olema, peaks äh, saama piisavalt aega, et harjuda nende töökorraga seega meie soovitame esindaja äh, ametiajaks määrata kaheksateist kuud, aitäh. Mister... aitäh ja Saksamaa esindaja, palun. ja, <clears throat> aitäh, suur tänu, proua juhataja. meie jaoks puudutab asi artiklit neli üks äh, kodukorras või töökorras. meil oleks hea meel, kui äh, järelevalvekomisjoni liikmetel oleks võimalus ka endal teha ettepanekuid päevakorra osas. Neid ettepanekuid saata nõukogu liik-, liikmetele eh, nii uute punktide lisamise kohta kui ka punktide kustutamise kohta kuni kaks nädalat enne eh, koosoleku toimimist. lisaks võiks olla võimalus arutelu käigus ka muuta päevakorda, näiteks kui saab selgeks, et eh, et on oluline teema, mida on vaja arutada koosoleku lõpuks, on see tekkinud. ja kui sel-, ja kui näiteks selgub, et et inimesed ei saa kohale tulla selle arutamiseks, et siis oleks võimalik see kavasse võtta. ehk siis, et instugi käigus peaks olema võimalus lisada punkte ja neid hääletada, ehk siis äh, üldisemalt soovime, et oleks laiemad võimalused järelevalverühma liikmetel osaleda päevakorra kujundamisel. mis? aitäh ja proua Dali Euroopa Parlamendist, ei, te ei soovi siiski sõna? hästi. ja siis härra Laanet Eestist. Thank you, chair. <clears throat> Eestil oleks ettepanek Äh, haldusnõukogu liikme määramise osas ja, ja selle liikmeks oleku perioodi osas. esiteks äh, liik-, liige võiks tulla troika hulgast ja eelistatavalt äh, liikmesriikide esindajate hulgast ja see võiks olla pikkusega kaheksateist kuud. miks kaheksateist kuud? just nimelt selleks, et inimene, kes on määratud meie komitee poolt haldusnõukokku, saaks aru, kuidas protsessid seal toimuvad ja, ja oleks seal sisuline osaline nendes protsessides. aitäh! Thank you and then Mr. aitäh ja nüüd härra Korkopoulos Kreekast, palun. suur aitäh ühiskontrolli töörühma osalus haldusnõukogus on väga oluline, et me saaksime informatsiooni. see on väga spetsialiseeritud teema. ning selleks, et tagada, et haldusnõukogus tegutsev esindaja saaks rohkem kogemust ja teadmisi, peame leidma õige tasakaalu. Kreeka delegatsiooni juhina leian ma, et kaheteistkümne kuu pikkune periood on tasakaalustatud see tähendab, et esindaja saab teadmisi ja aru saama haldusnõukogu tööst ning ta saab anda äh, töörühmale haldusnõukogu kohta õiget informatsiooni. teine teema on seotud otsustusprotsessiga. kas see peaks olema konsensuse või ühehäälsuse alusel? konsensus on koostöö põhiline äh, põhimõte ning seetõttu peame seda põhimõttena kaitsma, isegi siis, kui meil on eriarvamusi, nagu näiteks toimus Bukarestis. meie eesmärk peaks olema ühehäälsuse saavutamine läbirääkimiste kaudu, me peaksime leidma ühise vaatenurga kui me aga täielikku ühehäälsust ei suuda saavutada, siis nagu öeldud, võib toimuda hääletus ning me saame otsuse vastu võtta kvalifitseeritud hääleenamusega äh, kolme neljandiku poolthäältega, nagu on äh, Kosakis praegu. Thank you and finally aitäh ja lõpetuseks on sõna härra Zapadovskusel Leedu delegatsioonist, palun oh,. Sorry. Lietuvos delegatsioon. vabandust. Leedu delegatsioon toetab kahe, kaheksateistkümne kuu pikkust ametiaega haldusnõukogu esindaja jaoks. eesistuja kolmiku osalus haldusnõukogus on väga oluline see aitab meil tagada järjepidevuse. me ei saa väga hästi aru kaheteistkümne kuu ettepanekust. siis on küsimus selles, kes seal esindaja on, kas praegune eesistuja, eelmine eesistuja või tulevane eesistuja ning meie meelest on kaheteistkümne kuu pikkune periood äh, liiga lühike, sest et siis ei ole võimalik tagada järjepidevust. seega on meie ettepanek kaheksateist kuud, aitäh. aitäh, lugupeetud liikmed, aitäh teie muudatusettepanekute ja kommentaaride eest. me jätkame oma arutelu homme ja liigume nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. arvamuste vahetus härra Vjevorovskiga, kes on Euroopa äh, andmekaitse inspektori kohusetäitja ning professor Francois Pellegriniga, kes on Europoli koostöönõukogu esimees So please, if you may, if you may, we are now up. palun teid nüüd äh, meie viimase äh, koosoleku osa juurde asuda, mis toimub enne vastuvõttu. kell seitse õhtul koguneme Euroopa ajaloomajas, aga enne seda on meil veel üks oluline päevakorrapunkt vaja läbi võtta. see puudutab äh, andmekaitse inspektori ja Europoli koostöönõukogu tegevusaruannet, sest see on väga oluline, meil on siin kaks kõnelejat juba meiega poodiumil ühinenud. andmekaitse inspektori kohusetäitja härra Levorovski ning professor äh, Pellegrini koostöönõukogust. aga enne, kui me äh, jõuame järgmise punktini, äh, palun teie tähelepanu ma soovin teha midagi, mida ma kurvastusega olen sunnitud äh, juba tegema ka libe äh, komisjoni esimesel koosolekul. ma pidin esimesel libe komisjoni tavapärasel koosolekul pärast äh, suvepuhkust kahjuks juba seda tegema. sest suvel saime kurva teate selle kohta, et Euroopa andmekaitse inspektor on meie hulgast lahkunud. Giovanni Butarelli, kes oli äh, pikka aega andmekaitse inspektor, kes alustas äh, andmekaitse inspektori kohusetäitjana. ja nii äh, inspektori kohusetäitja kui andmekaitse inspektorina osales härra Butarelli regulaarselt libekomisjoni koosolekutel. ta osales regulaarselt arvamuste vahetuses aastaid libekomisjonis. ning ta juhtis ametit, mis hoolib andmekaitsest, eraelu puutumatusest ning Euroopa kodanike suhtluse konfidentsiaalsusest suhtlusest, mis toimub Euroopa Liidu institutsioonide, sealhulgas ka Euroopa Parlamendiga ning sealjuures kaitses ta Euroopa Liidu kodanike põhiõigusi. seega enne, kui me alustame praegust koosoleku äh, osa, teen ettepaneku teha vaikuseminut Giovanni Butarelli mälestuseks, kes oma viimase hingetõmbeni seisis nende põhiõiguste eest. ta tegi seda oma parima, oma parimate võimete kohaselt, hoolimata sellest, et äh, ta kahjuks haiguse tõttu pidi meie hulgast lahkuma. seega ma teen nüüd ettepaneku, et mälestame Giovanni Butarellit vaikuse minutiga, enne kui alustame selle päevakorrapunktiga suur aitäh teile kõigile selle austusavalduse eest. nüüd liigume aga edasi päevakorra järgmise punkti juurde. ning selle päevakorrapunkti all kuuleme ettekandeid meie paneelis osalejatelt andmekaitse inspektori kohusetäitja härra Pevdobrovski ja professor Pellegrini Europoli koostöönõukogust. tuletan teile meelde, et andmekaitse inspektor on väga asjakohane ametiasutus, mis äh, järgib Europoli määruse täitmist seoses põhiõiguste ja vabadustega, eelkõige neid, mis puudutavad äh, andmekaitset ning Europoli koostöönõukogu on nõuandev kogu nendes küsimustes. see koondab riiklikke järelevalveasutusi ning äh, andmekaitse inspektorit. ning äh, nende äh, mandaadis on anda välja arvamusi ja soovitusi. Europoli andmekaitse inspektori ja koostöönõukogu koostöö toimib siiani sujuvalt. ja sellest kuulsime ka oma viimatisel koosolekul veebruarikuus see on väga tänuväärne, võttes arvesse seda, kui oluline on isikuandmete töötlemine. aga kuulame nüüd äh, ülevaadet koostöö viimasest kuuest kuust. kõigepealt äh, kõneleb meile härra Jevjorovski ning seejärel professor Pellegrini. pärast seda tuleb ka küsimuste ja vastuste voor. seega ma palun teil äh, kirjalikult märku anda oma soovist sõna võtta ja siis pannakse teie nimi kirja ning te saate sõna pärast meie panelistide ettekandeid. härra Vjevorovski, ma soovitan, et te võtaksite sõna järgmiseks viieteistkümneks minutiks. <clears throat> aitäh, austatud juhataja. samuti proua juhataja, austatud liikmesriikide parlamentide liikmed ja Euroopa Parlamendi liikmed. mulle on suur au esitada teile aruanne Euroopa Andmekaitse Inspektori tegevuse kohta viimastel kuudel pärast meie viimast kohtumist. olgugi, et mul oleks loomulikult hea meel kui ma ei peaks seda ise tegema, vaid kui seda oleks saanud teha minu sõber Gianni Butarelli, nagu ta tavaliselt tegi seda järelevalverühma koosolekutel. paljud inimesed, kes, näen siin paljusid inimesi, kes varem on käinud rühma koosolekutel, kuid on ka uusi Euroopa Parlamendi liikmeid, nii et lubage, et ma kordan veel kord, et Euroopa andmekaitse inspektor on andmekaitse küsimustes ühenduslüli Euroopa asutuste ja institutsioonidega ning toimib äh, määruse alusel, mis äh, on sarnane andmekaitsemäärusega, kuid on suunatud eriregulatsioonina Euroopa Liidu institutsioonidele. ja see puudutab ka Europoli. samas teeme me koostööd äh, sise, liikmesriikide andmekaitseasutustega arusaadavatel põhjustel, sest me teeme järe, korraldame järelevalvet asutuse üle, mille käes olevad andmed pärinevad suuresti liikmesriikidelt, mida töödeldakse algul liikmesriikides ning mille töötlemise tulemused Euro-, Europolist saadetakse sageli tagasi liikmesriikidesse. et esimesest maist kaks tuhat seitseteist oleme juba proovinud seda teha kõik üheskoos. suur tänu Giovanni Butarelli mälestust austamast ning äh, kinnitan teile, et äh, tema selles valdkonnas tehtud töö elab edasi ning jätkub nii, nagu ette nähtud Euroopa Liidu institutsioonidele suunatud määruses, vastavalt määrusele. ning äh, mina asendan Giovanni Butarellit kuni viienda detsembrini käesoleval aastal ja siis valitakse uus andmekaitseinspektor. õiguskaitseorganite andmetöötluse küsimustega seotud probleemid on teile hästi teada, ma ei hakka nendest uuesti rääkima. rõhutaksin aga asjaolu, et meil on järjest suuremad andmebaasid ja inforessursid mis on õiguskaitseorganitele kättesaadavad ning samuti ka IT-süsteemid, mida kasutatakse, muutuvad üha keerulisemaks. IT-süsteemid, mida kasutab Europol, teenivad ühtaegu lisaks Europolile ka liikmesriikide õiguskaitseorganitega koostöö tegemise huve, et sisuliselt on tegemist ühe ja sama medali äh, kahe küljega. koos, koostöö, koostöö nõukoguga, nii nagu härra Pellegrini sellest räägib, võimaldab meil seda teha kõigil vajalikel tasanditel. viimaste kuude tegevustest võiks rääkida kahes osas kõige olulisematest. kõigepealt koostööd puudutav osa ja siis järelevalve küsimused koostöö osa puudutab igapäevast koostööd üksuste vahel, mis tegelevad andmekaitsega ja andmetega, mida kasutab Europol. peamine struktuur selles koostöös on äh, kohtumised iga kahe kuu tagant, mida korraldab siis andmekaitse inspektori büroo ja Europol ning nendel kohtumistel üritame me kaardistada küsimusi, mis vajavad järgnevatel nädalatel tähelepanu. järelevalveasutused, järelevalveasutustega tehtav töö võtab rohkem aega. kõigepealt äh, on see seotud informatsiooniga, mille Europol peab esitama järelevalveasutustele Mm, informatsiooniga, mis puudutab operatiivtööd, võimalike andmetega seotud rikkumisi, võimalikke andmete üleandmisi kolmandatele riikidele. operatiivanalüüsi projektid on Europoli töö peamine osa, millega meie kokku puutume. iga niisugune projekt puudutab konkreetset kuritegevuse valdkonda, näiteks lapsporno, narkootikumide salakaubandus, organiseeritud kuritegevus, varavastased kuriteod, terrorism ja Europol peab teavitama Euroopa andmekaitse inspektorid iga kord, kui nad niisuguse toimiku või kataloogi avavad või selle kustutavad. ning kui on mingi andmete rikkumine või sissemurdmine andmetesse, siis tuleb sellest teavitada samuti andmekaitse inspektorit. määruses konkreetset tähtaega ei ole, aga me saame selle, oleme saanud Europolist selle info koheselt. andmete üleandmine kolmandatele riikidele, milles, millega ei ole koostöölepet andmete vahetamise kohta Eh, siin on võimalikud teatud erandid, näiteks kui on vaja mingi uurimise kontekstis eh, anda andmeid üle, siis, aga sellega seoses tuleb ka andmekaitse inspektorit teavitada. üldine konsulteerimine puudutab olukordi, kus me üritame olla Europolile toeks Europoli üldises töös niisuguste konsulteerimiste näited varasematest kuudest puudutavad näiteks Europoli näidiskoostöö meetodeid kolmandate riikidega, mis puudutab andmevahetust, nende andmete vahetust, mis ei ole isikuandmed ja samuti isikuandmete vahetust, kui Europolil tuleb kasutada lubatud erandeid artikli kakskümmend viis alusel Europoli määruses märtsist kaks tuhat üheksateist üritasime läbi mängida võimalikud Brexitiga seotud stsenaariumid, sealhulgas väga kahetsusväärse võimaluse, kui tuleb leppeta Brexit, mille puhul tekivad probleemid juurdepääsuga Europoli andmetele ja tekivad probleemid loomulikult ka Ühendkuningi asutustele ning üritasime läbi mängida need stsenaariumid, mis tekivad seoses tulevase koostöörežiimiga vastavate asutustega. loomulikult valmistab niisuguse koostöö reeglid ette Europoli, Europoli haldusnõukoguga, me üritame omalt poolt ka panustada. veel üks näide niisugusest konsulteerimisest, mis praegu ka käigus on järelevalveasutustega on finantsteabeüksuste küsimused. kui üritatakse kaardistada kahtlasi finantstehinguid ja uurida seotud võimalikke kuritegusid, et takistada rahapesu. E, see infovahetus on korraldatud läbi finantsüksuste infovõrgu finantsteabeüksuste infovõrgu, mille tööd korraldab Europol ise. ja meie pidime arutama siis nii seda praegust lahendust kui ka ettepanekut tulevase lahenduse kohta, nii asutuse endaga kui ka järelevalveasutustega liikmesriikides. sest me avastasime, et eri asutustel on väga erinevad definitsioonid selle kohta, kes on kahtlusalune näiteks, kahtlustatav ja kelle andmeid siis võib töödelda sellisel viisil. ning härra Pellegrini räägib tõenäoliselt pikemalt sellest eh, temaatikast. meil on olnud ka eelnevad konsultatsioonid, näiteks kui Europol kavatseb alustada mingit uut andmetöötlusoperatsiooni, millega seoses isiku andmetele tekib märkimisväärne risk siis tuleb äh, hinnata neid riske ning niisugused olukorrad tuleb eelnevalt läbi konsulteerida Andmekaitse Inspektori, inspektoriga. meil on kuus niisugust konsulteerimist eelnevatel aastatel aset leidnud. viimane hinnang koostati septembris käesoleval aastal seoses tingimustega, mis puudutavad Europoli juurdepääsu PNR andmetele, lennureisijate nimeandmetele ning oleme ise algatanud uurimise või järelepärimised eh, seoses infoga, mis meile on laekunud järelevalvetegevuses. kaks tuhat üheksateist oleme neli niisugust järelepärimist eh, esitanud. kaebused. ma pean tunnistama, et mind üllatab, et kaebusi on nii vähe, mis Andmekaitse Inspektori büroole on laekunud. seni on neid ainult kaks vastuvõetavat kaebust mida on uuritud ning äh, lõpuks äh, järelevalve käigud ning järelevalveasutusena viime läbi andmetöötlusauditeid, nii õiguslikke kui tehnilisi, oleme neid siiani iga-aastaseid läbi viinud kolm, viimane oli juunis ning äh, selles uuriti terrorismi rahastamise, rahapesu, ebaseaduslike tumeveebi tegevuste ja kolmandatele riikidele äh, andmete üleandmise erandite kasutamise küsimustes toimuvat. ning samuti ka andmete liikumist, massandmete liikumist seoses kriminaaluurimistega liikmesriikide asutustele. uurisime ka me analüüsisime ka Europoli krüpteerimismetoodikat ning seda, kas varasemad soovitused on rakendatud, tegime seda koostöös liikmesriikide andmekaitseasutuste ekspertidega, kellel oli võimalik osaleda ning selle analüüsi tulemus on saadetud Europoli tegevdirektorile ning edastatud ka koostöönõukogule. samuti oli meil järelevalve käik seoses terrorismi äh, rahastuse seireprogrammiga, mille raames on sõlmitud kokkulepe Ameerika Ühendriikidega. me viisime selle kontrolli läbi käesoleva aasta veebruaris selleks, et kontrollida Europoli rolli TFTP, selle Ameerika Ühendriikidega sõlmitud leppe raames, mis puudutab üksnes siis äh, päringute kinnitamist, mis lähevad nõndanimetatud SWIFT-süsteemi, kus Europolil endal juurdepääsu süsteemile ei ole. me koostasime kaheksa soovitust selle kohta, kuidas parandada seda kinnitus- või kontrollimetoodikat, mida Europol kasutab. ja algselt oli see, see aruanne tunnistatud salajaseks, arvestades Ameerika poole ootusi, aga nüüd on just see konfidentsiaalsustase madalamaks, see salastatus on tühistatud ning see avaldatakse koos meie soovitustega meie veebilehel Äh, kaasa arvatud soovitus selle kohta, et see võiks jääda salastatuks tulenevalt oma tehnilisest iseloomust. ning äh, kavatseme tähelepanelikult jälgida soovituste rakendamist järgnevate kontrollkäikude käigus. et need on kõige olulisemad tegevused viimastel kuudel ja olen nüüd valmis vastama teie küsimustele üksikasjalikumalt nende tegevuste kohta, kui te neid on, aitäh! härra Vivarovski ning nüüd professor Pellegrini kes on Euroopa, Europoli koostöönõukogu esimees. Teil on sõna umbes kaheteistkümneks minutiks või nii, et meil oleks natukene ruumi ka küsimuste ja vastuste ringiks. ja teil on praegu juba võimalik saata mulle teateid sõnasoovide kohta, palun, aitäh! austatud juhatajad, austatud liikmesriikide parlamentide liikmed, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa koos, Europoli koostöönõukogu esimehena on mul hea meel rääkida teile viimase aja tegevusest ja väljavaadetest koostöönõukogus ECB-s. jätkuna oma eelnevale ettekandele selle kohta Bukarestis veebruaris. pärast Europoli määruse jõustumist on Euroopa andmekaitse inspektor kes teostab järelevalvet kogu andmetöötluse üle, mis toimub Euroopa Liidu institutsioonides, agentuurides ja ametites, on nüüd asutus, mis võib teostada ka Europoli andmetöötluse järelevalvet. samas on oluline, et endiselt kaasatakse liikmesriikide andmekaitseasutused, sellepärast et suur osa andmetest, mida töötleb Europol, pärineb liikmesriikidest. ning teatud hetkel jõuab see info tagasi liikmesriikidesse seetõttu artikkel nelikümmend viis Europoli määruses sätestab koostöönõukogu, millesse kuulub nii andmekaitse inspektor kui ka liikmesriikide andmekaitseasutuste esindajad. see viljakas koostöö, mis toimub koostöönõukogus, on sätestatud artiklites nelikümmend neli ja nelikümmend viis ning see võimaldab teostada järelevalvet kõigi andmevoogude üle, mis nii suunduvad Europoli kui ka lahkuvad Europolist, selleks et oleks võimalik tagada, et Europol täidab neid andmekaitsenõudeid, milles kaasseadusandjad on kokku leppinud. operatiivtegevuses on meie käsutada liikmesriikide lähetatud äh, eksperdid. ning see operatiivkoostöö on väga oluline selleks, et äh, täpselt kaardistada Europoli tegevus liik-, koostöös liikmesriikide andmekaitseasutustega. ja see aitab andmekaitseasutustel ka siseriiklikke kontrolle läbi viia ning võimaldab teha koostööd teiste andmekaitseasutuste ekspertidega. koostöönõukogu koguneb iga kuue kuu järel. viimane koosolek toimus kaheksandal mail kaks tuhat üheksateist ning sellel võeti vastu tegevusaruanne aastate kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist kohta ning samuti täiendati töökava aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend. Nendes kahes dokumendis leiate kokkuvõtte koostöönõukogu varasemast ja kavandatavast tegevusest ja ma räägin nüüd sellest natuke põhjalikumalt koostöönõukogu hiljuti võttis vastu arvamused kahes seotud küsimuses. veebruaris kaks, kaks tuhat üheksateist ähm, koostati arvamus seireprojekti kohta, ETS kohta, äh, seoses riskidega, mis on seotud geoandmete vahetusega piiriüleselt ning kutsus üles vajaliku õigusliku aluse vastuvõtmisele. käesoleval kuul saatsime eh, finantsteabeüksuste võrgustiku esimehele oma arvamuse selles, mis puudutab eh, seda, et ei ole võimatu, võimalik antud juhul eh, võrgustikul kasutada võimalust Europoliga vahetada operatiivinfot, sellepärast et vahetatavate andmete liigid ei ole ühitatavad praegu Europoli mandaadiga. mõlemal juhul on vaja tagada nii vajalikku, vajalikud operatiivvahendid kui ka õiguslik alus selleks, et oleks võimalik õiguskaitseorganitel oma ülesandeid täita ning et oleks võimalik tagada isikute õigused, kelle andmeid töödeldakse. selles plaanis on väga oluline, et tulevane andmetöötlus ja täiendavad ülesanded, mis Europolile antakse, jääksid Europoli pädevuste ja õigusliku raamistiku raamesse, nii nagu ka seadusandjad selle paika on pannud. töö, andmetöötlus, mis äh, äh, mis ulatub kaugemale sellest pädevusvaldkonnast, tuleb äh, õiguslikult kaardistada. järelevalve ei ole aga sellega piirdunud. oleme näiteks Sorrentiini dokumentide osas Itaalias Euroopa reisi ja lubade süsteem ja samuti ka riiki sisenemise, riigist väljumise süsteem äh, kavandanud järelevalvetegevused. ning äh, kavatseme uurida koostalitlusvõimalusi äh, Europoli infosüsteemiga, EIS-iga, nende andmebaaside osas. see nõuab täiendavat töötlemist ja see omakorda täiendavat järelevalvet, et oleks tagatud proportsionaalsus ning isikute põhiõiguste järgimine. üks olulisi põhimõtteid või olulisi organeid Euroopa andmekaitses määruses on Andmekaitse Nõukogu, mis sai juriidiliseks isikuks ja sai ka volitused Euroopas, et tagada tihe koostöö kõigi asjaomaste sidusrühmade vahel. selles uues raamistikus mille kaasseadusandjad on paika pannud, liigume eh, eri järelevalveasutuste koondamise poole eri andmetöötlus ja äh, süsteemide osas, Schengeni, Eurodaki, EIS-i, VIS süsteemide osas, äh, selleks, et tekiks üks ja ühtne raamistik. koordineeritud järelevalve Andmekaitse Nõukogu osas algas kaks tuhat üks määruse ülevaatamisega ja seda arutatakse praegu õiguskaitse alltoorühmas. selleks, et paika panna nii eh, vajalikud sise-eeskirjad kui ka töödokumendid. ametlikult kavatsetakse vastavad dokumendid kehtestada käesoleva aasta lõpuks. koostöönõukogu on positiivsel seisukohal tema tulevase kaasamise kohta nendesse protsessidesse, sellepärast et see võimalik, võimaldab tagada äh, sidusama järelevalvetegevuse Euroopa Liidu andmesüsteemides. samas nõuab see muudatusi Euroopa määrustes selleks, et vajaliku integreerimise saaks läbi viia. ja seda tuleb teha koos selle mudeli arendamisega, enne seda selle rakendamist üks koostöönõukogu ülesannetest on tagada andmesubjektide kaitse ja tagada neile tõhus oma õiguste maksmapanemise võimalus. seetõttu meie tööprogrammis on ka terve rida punkte. ning on, oleme äh, kavandanud ka dokumentide avaldamise ja tutvustada avalikkusele tema õigusi. sest andmesubjekt võib sattuda segadusse, kui ta põrkub äh, Euroopa Liidu andmesüsteemide ja vastavate õigusraamistike paljususega. seetõttu tuleks luua üks ja ühtne portaal, mis koondab vajaliku info kodanikele ning hõlbustab andmesubjektidel oma õiguste maksmapanekut, sõltumatult sellest, mis konkreetse süsteemi raames nende andmeid töödeldakse hoolimata probleemidest, mis on seotud selle uue veebilehe loomisega, oleme, on koostöönõukogu valmis andmekaitse nõukoguga koos selles projektis osalema. ja andmekaitse inspektor osaleb loomulikult ka. veel üks oluline teema puudutab andmevahetust Europoli ja kolmandate riikide vahel. praeguseks on Europolil sõlmitud operatiivkoostöö lepped, mis võimaldavad isikuandmete vahetust kaheksa kolmanda riigiga, Albaania, Austraalia, Bosnia-Hertsegoviina, Kanada, Kolumbia, Georgia, eh, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro ja Põhja-Makedoonia. artikkel kakskümmend viis lõige neli Europoli määruses näeb ette, et Euroopa Komisjon vaatab eh, üle ja analüüsib varem kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepped aastaks kaks, kaks tuhat kakskümmend üks selles osas, et äh, kas nendes riikides on olemas andmekaitseseadus ja kas on olemas sõltumatu andmekaitseasutus. nii et väga oluline on, et äh, viiakse läbi võimalikult peatselt nende kokkulepete hindamine ja seda mitmel põhjusel. esiteks, isikuandmete vahetamine nende riikidega ei tohiks katkeda pärast nimetatud tähtaega ja samas peaks olema tagatud vastavus Euroopa Liidu andmekaitseraamistikule. teiseks, kahekümnendal detsembril kaks tuhat kaheksateist, vabandust, kaks tuhat seitseteist, kõneleja parandab ennast, võttis komisjon vastu kaheksanda soovituse seoses nõukogu otsusega avada läbirääkimised rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt kaheksa kolmanda riigi vahel Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonnas Algi-, Alžeeria, Egiptus, Jordaania, Liibanon, Tuneesia, Türgi on nende riikide hulgas. Need rahvusvahelised lepped eh, loovad eh, vajalikud õiguslikud alused selleks, et vahetada infot Europoli ja nende kolmandate riikide asutuste vahel ning eh, see hõlbustaks võitlust organiseeritud kuritegevusega. seejärel, neljandal juunil kaks tuhat kaheksateist võttis nõukogu vastu otsused, mis võimaldavad komisjonil alustada läbirääkimisi kõigi nimetatud kolmandate riikidega andme, äh, koostöönõukogu leiab, et äh, kujunenud olukord äh, võimaldaks Euroopa Komisjonil välja töötada niisuguse kokkuleppemalli, mis tagab direktiivi kaks tuhat kuusteist kuussada kaheksakümmend nõuete maksimaalse rakendamise. see üldine raamistik paneks paika mehhanismid, mis puudutavad kõigi nende kokkulepete praktilist seiret, perioodilist seiret, kohapealseid kontrolle, selleks, et kontrollida nende toimimine vastavalt Europoli operatiivvajadustega ning vast-, ning tagamaks see, et on rakendatud andmekaitse subjektide õigused vastavalt Euroopa Parlamendi deklaratsiooni läbirääkimiste alustamisel vastavalt üheksateistkümnenda augusti kaks tuhat üheksateist kirjale komisjonile on koostöönõukogu igati pühendanud, pühendunud äh, järelevalveprotsessis osalemisele ning valmis koostööd tegema selles. kokkuvõtteks, nagu oma varasemas aruandes rõhutaksin, et koostöönõukogu on valmis ja pühendunud täitma oma ülesandeid läbipaistvalt ning äh, üritab igati tagada Euroopa, Europoli andmekaitseraamistiku toimimise, äh, toimiv, toimivuse nii Europolile kui ka liikmesriikidele. ning äh, oleme omalt poolt valmis igati sellesse tegevusse panustama ning nagu härra Vjurovskigi, olen ka mina valmis vastama küsimustele. Thank you and now uh,. I opened the... aitäh, nüüd arvamuste vahetus. maksimaalne kõneaeg saadiku kohta on kaks minutit ja lõpus anname veel sõna härra Vjevrovskile ja professor Pellegrinile. härra Freier Euroopa Parlamendist. aitäh, mul on paar küsimus, küsimust äh,. aseandmekaitse äh, ametnikule. kõigepealt andmete säilitamine, mis on tõsiselt privaatsusesse sekkuv. Europol äh, toetab sellise meetme Äh, taaskäivitamist äh, nime all piiratud äh, andmete säilitamine, teatud inimesed jäävad kõrvale, teatud elukutsed, aga üle, ülejäänud inimesed oleks sinna kaasatud, näiteks algatati selline maatriksi töörühm, kas teie olete ka kaasatud sinna töösse ning kas te leiate, et teatud elukutsete kõrvalejätmine ei ole vastav Euroopa Kohtu kriteeriumitele, mis ütlevad, et peab olema seos mingi, nende inimeste, kelle andmeid säilitatakse, ja kuriteo vahel. ning teine küsimus puudutab ühte teemat, mida te mainisite, nimelt äh, TFTP, SWIFTi kokkulepe. libe komisjonis selgus, et USA säilitab neid andmeid, mis selle leppega on saadud äh, igavesti. ametid, sest ametid ei teavita uurimiste lõppu, lõppemisest. mida peaks teie arvates siin ette võtma? ning miks komisjon leiab, et kõik on kooskõlas selle leppega? ma ei mõista seda um Then uh, Mrs. Uh, Mittag. proua Mittag äh, Saksamaalt, palun. aitäh, et mul on võimalus küsimus esitada. kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks tuleb kontrollida kõik kolmandate riikidega sõlmitud lepingud üle, et kas see vastab Euroopa andmekaitse reeglitele. ma küsin endalt Äh, kuidas me peaksime käituma siis oktoobri lõpust, novembri algusest äh, Ühendkuningriigi andmetega, sest nendega meil ei ole mingisugust kokkulepet, aga samas nad on kolmas riik. Äh, senikaua, kuni mingit lepingut pole sõlmitud. mida te andmekaitse valdkonnas kavatsete ette võtta, ette võtta, kui Ühendkuningriigiga ennem lahkumist kokkulepet ei sõlmita? aitäh! härra proua Tšinitši, Euroopa Parlament. aitäh, proua esinaine. kõigepealt tahaksin tänada esimees Lopez Aguilari selle eest, et ta äh, meenutas Gianni Butarellit selle arutelu alguses, ta oli minu isiklik sõber kolmkümmend aastat ja ma arvan, et ta tõi ka värsket õhku Euroopa Andmekaitseametisse. suur tänu, härra esimees. tahaksin tänada ka külalisi nende töö tutvustamise eest ning konkreetse info andmise eest. mul on Few, mul on FewNeti kohta küsimus, see on tsentraliseeritud võrgustik, mida äh, haldab Europol ning äh, seal osalevad erinevate liikmesriikide äh, finantsinfo, finantsinfoametid. on viidatud infovahetusele Finantsjärelevalveametite ning Europoli vahel, mis oleks üks olulisemaid instrumente Siena kõrval Europolile äh, antud soovituste põhjal tahaksin ma teada, kuidas me saaksime seda Filneti äh, parandada, et see oleks tõhusam. eriti, mis puudutab direktiivi ellurakendamist, mis puudutab õiguskaitseorganite ja Finantsjärelevalveametite vahelist koostööd võttes arvesse, et finantsinformatsioon on järjest tähtsam organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. aitäh, äh, proua Teili, Euroopa Parlament, aitäh! ma olen siin komisjonis uus, seega üritan mõista Europoli ja Andmekaitseameti vahelisi suhteid, kui võtta siin näiteks Euro-, Europoli infosüsteemi ja Äh, sisserändajate äh, info töötlemise hotspotis, hotspotides, kuidas see tegelikult toimib? mina mõistan, et Frontex äh, kuulab kellegi üle, kui esitatakse riskiteade, siis liikmesriigid saavad paluda, et Europol kontrollib olukorda. milliseid kontrolle Europol siis sellisel puhul läbi viib, kas võetakse sõrmejälgi, uuritakse andmeid, konsulteeritakse kolmandate riikidega ning kui jah, siis kuidas saame me tagada, et inimene, keda on poliitiliselt tagasi kiusatud, selle kohta ei anta, anna infot seesama politsei, kes teda taga kiusanud on. ning kuidas saab siis inimene sellest plekist lahti, kui tema kohta hoiatusteade on juba edastatud Frontexi poolt ning selles kontekstis ning teiste uuringute puhul, kas öö, järgiti öö, reegleid või oli juhtumeid, kus öö, mingeid korrektiivseid meetmeid vaja ei olnud, nii palju kui ma mõistan terrorismi rahastamise meetmete kohta, siis öö, see, sellealane info avaldatakse, kas kogu info avaldatakse või öö, osa ning siis te ütlesite ka, et äh, kaebuste hulk oli äh, väike ning äh, vahest selgitate, milline osa kaebustest, millised kaebused jäeti vastu võtmata. aitäh! järgmisena saab sõna härra Vjevjorovski. aitäh, soovin vastata nendele küsimustele, mis esitati, kõigepealt andmete säilitamine härra Freier küsis sedasama küsimust ka libe komisjoni kohtumisel Europoliga ja tuleb tunnistada, et minu seisukoht on küll natukene teistsugune öö, kohustusliku andmete säilitamise kohta Andmekaitseameti perspektiivist saan mina ju rääkida mitte Europoli omast, aga me oleme veendunud, et see andmete säilitamine on protsess, mis on olemas ning on jätkuvalt hiljem olemas, oluline on see, kui kohustuslik see saab olema, kõige tähtsam on just äh, juurdepääsuõigus siin, kellel see õigus on, mis institutsioonidel, millistel teenistustel ning mis põhjustel, milliste uurimiste tõttu kas nad saavad aktiivselt tuhnida nendes andmetes, et leida mingisuguseid kuritegusid või öö, siis võivad nad ainult otsida tõendeid olemasoleva kuriteo kohta. suurem osa inimesi siin teab, et meil toimub ka Euroopa Kohtus sama arutelu, kuulamine toimus nelja öö, öö, organisatsiooni vastulause üle, mis vaidlustasid sellise Euroopa-poolse tegutsemise ning me ootame nüüd Euroopa Kohtu otsust. praegusel hetkel võib öelda, et kogu hulka andmeid ei säilitata praegusel hetkel, kindlasti on ka erinevusi riigiti andmete kogumisel ning selle kohustuslikul säilitamisel ning siit tulevad ka erinevused andmetes, mida Europolile liikmesriikide poolt saadetakse. näiteks telekommunikatsiooni andmed, interneti metadata, mis saadetakse Europolile. see on osa meie tööst, järelevalvetööst. mis puudutab SWIFTi ja TFTP-d. me oleme teadlikud sellest piiratud mõjust, mis Europolil on nende institutsioonide igapäevasele tööle, mis langevad TFTP alla ning see, seda kindlasti tuleb arvesse võtta selle protsessi ülevaatamisel, mis praegu toimub pärast seda, kui vastu võeti uued määrused ja direktiiv andmekaitse kohta. raport pärast inspektsiooni avalikustatakse, ainult üks soovitus on tehniline ning see jäetakse raportist välja, aga seal on kaheksa soovitust, seitse on avalikud ning ülejäänud dokumendist on ka avalik. see on küll nüüd uudne lähenemine, aga leidsime, et see peaks olema avalik dokument. järgmisena Brexit. see tekitab probleeme, mille loomulikult äh, lahendaks äh, lahkumislepe, kui selline sõlmitaks. raskem on olukord siis, kui toimub niinimetatud äh, hard Brexit ja suur muutus toimub üleöö Europoli ja Ühendkuningriigi koostöös. töötame kahe lahenduse kallal samaaegselt. esiteks lahendus, mis näitab, mis toimuks kolmekümne esimesel oktoobril, millised andmed oleks Europoli käsi, käsutuses ning milliseid andmeid võib edastada Ühendkuningriiki ning tagasi selle dokumendi kallal alles töötatakse ning me loomulikult oleme kindlad, et Europol ning äh, haldusnõukogu äh, võtavad õigeaegselt sellega vastu. meie ülesanne on tagada, et õiguskaitseorganite ja Europoli vaheline koostöö oleks tõhus ja toimiv pärast Brexitit, võttes arvesse, et esimesel päeval meil tegelikult ju ametlikku kokkulepet Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel selle koostöö küsimuses ei ole. selle kallal siis töötatakse. teiseks, samal ajal arutatakse võimalust luua uued koostöömudelit, kuidas peaks andmed liikuma kolmandate riikide ja Europoli vahel. see on loomulikult seotud ka aruteluga nende kaheksa riigi üle, millega soovitakse andmeid vahetada Lähis-Idast ja Vahemere piirkonnast, aga me ei pea siin kiirustama nende koostöömudelite muutustega, ma tean, et kõnelused on toimunud komisjoni ning äh, kolmandate riikide esindajate vahel, äh, siis see finantsinfovõrgustik, see peaks jätkuma. ma tahaksin rõhutada, et meie peamine mure seisneb selles, et FIU neti operatsioonid kaasavad rohkemate inimeste andmeid, kui Europol suudab töödelda praeguse äh, mandaadi all. me näeme, et FIU-net võib olla väga tõhus koostöömeetod, aga äh, seaduslikkus on loomulikult esimene äh, kriteerium kui me räägime andmete vahetusest õiguskaitseorganite vahel. So just you, you can go and I will okay. with, uh... So th this will be the occasion to see the smooth collaboration between nüüd te näete sujuvat koostööd öö, äh, koostöönõukogu ja Andmekaitseameti vahel. FIU net veel. nagu küsimuses rõhutati, siis FIU net on detsentraliseeritud võrgustik mida hallatakse liikmesriikide endi poolt. ning õiguslikult põhineb ta kahepoolsetel lepingutel riikide vahel, eh, vahetamaks infot. tehniline infrastruktuur, mis on paika pandud, vastas sellele mudelile ning seal, see põhines ka sellel omavahelisel infovahetusel. probleem tuleneb nüüd sellest, et tehniline infrastruktuur ei vasta enam uue, uutele mahtudele, mis osapoolte poolt läbi selle võrgu käib, liiguvad. ning Europol peab nüüd tsentraliseerima need tehnilised vahendid olemasoleva Siena sõnumite võrgustiku vastava, selle, selle Siena võrgustikule põhinevalt. nagu härra Vjorovski ütles, on siin probleeme seoses sellega, et FIU net, neti puhul kehtib selline lävendi põhimõte, kui mingi, mingisugune on ületatud lävend, siis süsteem äh, käivitub ning info liigub. aga see info ei ole, ei pruugi olla otseselt seotud kahtlusalustega, mis tähendab, et mitte kahtlusaluste info liigub samuti läbi süsteemi. ja kui nüüd vaadata Europoli mandaati, siis Europol saab töödelda ainult infot, mis on seotud kahtlusalustega. lisaprobleem seisneb selles, et kui nüüd öö, äh, rääkida koostöönõukogu liikmesriikidega sellest, siis mõningal pool pole isegi õiguslikku definitsiooni, et mis, kes on kahtlusalune. ning siit tulevad probleemid, mis on seotud süsteemi kasutamise õigusliku alusega kahtlusaluste puhul. minu vastus oleks kahene õiguslikule probleemile ei saa olla tehnilist lahendust. nagu ma juba oma ettekandes ütlesin, on oluline selgeks rääkida, millist õiguslikku alust FIU netile me soovime. kui see süsteem tsentraliseerida, siis see ei ole enam riikidevaheline kokkulepe ning sellel on vaja korrektset järelevalvet. praegusel hetkel aga sellist järelevalvesüsteemi sellel süsteemil pole. ning ka seda peab seadusega reguleerima. mina toetaksin seda, et kas luuakse tehniline süsteem, mis vastab sellele äh, kahepoolsele infovahetusele praeguses süsteemis, aga see lükkaks probleemi lihtsalt äh, lähitulevikku edasi. või minna algusesse tagasi äh, ning vaadata üle süsteemi õiguslik arhitektuur. ja, ja võib-olla tuleks üle vaadata kogu see kahepoolne infovahetus, sest seda on kasutatud sellepärast, et, et minna ümber teatud õiguslike tõkete. meil on seega vaja natukene õiguslikult seda olukorda reguleerida. loomulikult tehniliselt on praegu asi kiireloomuline, aga õiguslikult tuleks minna tagasi algusesse. vastaksin lühidalt ka hotspotide küsimusele kirjalikult saaksin ma struktuursemalt vastata, aga saan öelda, et nii Europol kui Frontex räägi-, töötavad koos liikmesriikide politseiga, Europol ju töötab, hakkab tööle pärast liikmesriikide ametivõimude, eriti politsei sooviavaldust. ning äh, Frontexil on ka kaudne juurdepääs EAS-ile ning Europol teab jah, analüüsida ainult kahtlusaluste andmeid, aga teie küsimus puudustas vist ka kolmandaid riike. ja sellele osale küsimusest, kui tohib, ma vastaksin kirjalikult. ning teine asi, äh, need äh, kaebuste, see kaebuste teema, kaebused, mis meile esitati, olid seotud peamiselt äh, juurdepääsu puudumisega Europoli andmetele. ehk siis inimestele pool, ei esitatud õigeid andmeid selle kohta, kas nende andmeid on säilitatud või mitte. meieni jõutud kaebustest pooled umbes ei olnud vastuvõetavad, sest neid ei saadetud õigele adressaadile. austatud professor Pellegrini austatud härra Vjevjerokovski. suur tänu mõlemale teie ettekannete eest, suur tänu ka kolleegidele heade küsimuste ja kommentaaride eest. kui tohib, siis me oleme peaaegu neli ja pool tundi järjest rääkinud, loodetavasti viljakalt ma tahaksin teid tänada teie koostöö, kohalviibimise, tähelepanelikkuse eest ning tuletaksin teile meelde, et te kõik olete kutsutud Euroopa Parlamendi poolt Euroopa ajaloomajja vastuvõtule, see on ainult paari minuti jalutuskäigu kaugusel. Need teist, kes ei tunne täpselt seda Euroopa institutsioonide Äh, äh, geograafiat, siis kinnitan teile, et saaliteenindajad ja personal on olemas, kes teid juhatab sinna Euroopa ajaloomajja. meil toimub see äh, vastuvõtt, kus me saame oma arutelusid jätkata ja mitteametlikumas vormis ja peakõnelejana osaleb seal meie julgeolekuvolinik härra Julian King kes teeb ka lühikese kõne. ning võtke ka teadmiseks, et alustame oma tööd homme hommikul uuesti kell üheksa siinsamas saalis. niisiis, palun hoidke oma kaelakaardid alles. sest nendega pääsete te nii Euroopa ajaloomajja kui ka tagasi siia Euroopa Parlamendi majja homme hommikul kell üheksa aitäh kõigile, kohtume üsna pea!